arutame me suulist küsimust, mis puudutab kutsekvalifikatsioonide vastastikust tunnustamist ja kõigepealt tahaksin anda sõna Malcolm Harbourile viieks minutiks, härra Harbour, teil on sõna uh,. president, president, kui lubate, siis teeksin ettepaneku, et me lükkaksime alguse natuke edasi, tegemist on suulise küsimusega uh, komisjonile ja ma lootsin, et härra McCreevy on siin A, teda asendatakse. Äh, ma olen huvitatud sellest, et äh, me saaksime tõesti vastuse sellele küsimusele, millega tegelikult tegeles härra McCreevy, nii et, et suur aitäh. ma kavatsesin äh, tervitada härra McCreevit ja tänada teda tema tehtud töö eest, nii et, et võib-olla te annate need soovid talle edasi Äh, mul on väga hea meel, et äh, härra Barnest on saanud ka meie komisjoni väga aktiivne liige. Äh, tegemist on teemaga, mis jääb ka tema huvide valdkonda loomulikult siis, kui parlament tema ametisse nimetamise heaks kiidab. aga sellele vaatamata on väga hea, et ta siin kohal on. spetsialistide vaba liikumine ning äh, direktiiv, mis puudutab kutsekvalifikatsioonide vastastikust tunnustamist, on üks kõige olulisemaid direktiive, mis minu komisjonile kõige rohkem muret, äh, huvi teeb ühisturuga seoses ja minu arvates on väga kohane, et me arutame seda küsimust just nimelt täna hommikul me tahame komisjonilt saada ülevaadet, millised on olnud edusammud läbivaadatud direktiivi ülevõtmisel, millega minu komisjon tegeles kahe tuhande neljandal, kahe tuhande viiendal aastal, kuidas liikmesriigid seda direktiivi ellu rakendavad samuti on see väga õigeaegne, sellepärast et esmaspäeval käis meie komisjonis professor Monti, kes kõneles sellest ülesandest, mida äh, talle andis Euroopa Komisjoni president, see ülesanne on seotud siis Euroopa siseturu tulevaste arengutega ning tema juhtis tähelepanu sellele, et äh, siseturu probleemiks ei ole mitte õigusaktide puutumine, vaid nende järjekindel rakendamine ja nende tõhusus. meil on olemas need õigusaktid, mis on vaja selleks, et siseturgu luua. mis puudutab kutsekvalifikatsioonide vastastikust tunnustamist, nagu meie küsimuse tekstis väga selgelt öeldakse, teame me juba et väga paljud probleemid, mis on seotud kutsekvalifikatsioonide tunnustamisega, äh, on sellised, millega puutuvad kokku kodanikud kogu Euroopas. Äh, sellega seoses esitatakse Solviti kaudu kõige rohkem kaebusi. paljud äh, inimesed tunnevad frustratsiooni sellepärast, et ei ole selgeid otsuseid ja puudub kontakt Äh, autoriseerimisorganite vahel erinevates liikmesriikides. me oleme ka ise uurinud seda teemat ja meie uuringud näitavad, et ei ole piisavalt koordineeritud tegevust, äh, mis võimaldaks siis inimeste kutsekvalifikatsioone tunnustada. Äh, üks asi, mis on veel selge sellest tööst, mida meie oleme teinud, et mitte piisavalt kutsealade esindajaid ei ei mõtle Euroopa äh, kvalifikatsiooniraamistikuga ühinemisele ja me peaksime küsima võib-olla, kui lihtne on selle raamistikuga ühineda ja kui tõhus see kõik on. me teame statistikast ja ja tõenäoliselt ka komisjon meile esitab selle info põhis äh, üsna kiiresti, et äh, peaaegu kõigis liikmesriikides on viivitatud selle direktiivi ülevõtmisega, asi on võtnud palju kauem, kui inimesed ootasid. see loomulikult valmistab muret eh, ja tekitab küsimuse selle instrumendi enda keerukuse kohta. nüüd, et kõik ühendada seoses eh, selle tööga, mida me viimaste aastate jooksul oleme teinud mul on väga hea meel, et kõik komisjoni koordinaatorid on täna siin, ma tahaksin tänada neid selle töö eest, mida nad koos minuga on teinud selleks, et meie komisjoni tegevus selles küsimuses edasi arendada. kvalifikatsioonide vastastikune tunnustamine on väga oluline küsimus, see on osaks äh, meie komisjoni tööd, tööst, meie komisjon leiab, et me peame uurima, edendama ja tegema soovitusi selle kohta, kuidas olulised õigusaktid selles valdkonnas, siseturu valdkonnas tulevikus peaksid arenema. me teame, et komisjonil on ka kavas läbi vaadata kutsekvalifikatsioonide vastastikuse tunnustamise direktiiv kahe tuhande üheteistkümnendal aastal meie äh, tahame korraldada kohtumisi liikmesriikide parlamendisaadikutega, kus seda teemat arutada. meil on juba toimunud kuulamine sellel teemal, meil on oma äh, uurimisraport. Need on need vahendid, mida minu komisjon saab kasutada ja kui koordinaatorid on nõus, äh, siis koostame ka omaalgatusliku raporti kuskil kahe tuhande kümnendal aastal et anda oma panus selle, nendesse aruteludesse, mis Euroopa Komisjonis toimuvad. see on siis asja taust, me ootame nüüd komisjoni vastuseid selle raamistiku kohta, aga see tegu on alles protsessi algusega ja ma loodan, et uus volinik suudab selle teemaga edasi minna, suudab teha meiega koostööd, et see oluline õigusakt tõesti edasi areneks ja siseturg, ühisturg toimiks paremini. aitäh, härra Harbour ja nüüd ma annaksin sõna volinik Sametski. president. president, ma tahaksin tänada äh, IMCO ja Tarbijakaitsekomisjoni liikmeid selle olulise küsimuse tõstatamises. enne kui ma vastan üksikutele küsimustele, lubage anda ülevaade. Äh, kutsekvalifikatsiooni direktiivi eesmärk on kaasa aidata meie kodanike vabale liikumisele siseturul kaks aastat pärast ülevõtmise tähtaja lõppemist on see ülevõtmine toimunud kahekümne kahes liikmesriigis ja neli liikmesriiki loodetavasti eh, aasta lõpuks selle ka teevad. praegusel etapil aga tekitab mulle muret Kreeka, eh, kellelt me ei ole saanud eh, mingit dokumenti direktiivi ülevõtmise kohta. ma tuleksin nüüd esimese küsimuse juurde direktiivi ülevõtmine on olnud suureks väljakutseks liikmesriikidele, kuna see mõjutab rohkem kui kaheksa tuhat kaheksasada erinevat kutseala. Äh, neid kutsealasid sageli ei ole reguleeritud isegi äh, föderaaltasandil või siseriiklikus õiguses, kuid see ei saa olla vabanduseks äh, nendele viivitustele ja Euroopa Kohus on selle kohta juba kuus lahendit teinud. vastates teisele küsimusele, milliste põhiliste kutsealadega on probleemid tekkinud, põhiliselt tervishoiu valdkonna töötajatele, arhitektide puhul, kus Euroopa tasandil on kehtestatud äh, kõrgem koolitustasandite harmoneerimise nõue ja samuti ka nendel kutsealadel, äh, kus on suurem piiriülene liikumine, näiteks õpetajate ja äh, reisijuhtide kutsealal ja komisjoni eesmärk on tagada selle direktiivi järjepidev ja sidus ülevõtmine. selleks on, me oleme välja töötanud halduspraktika toimisjuhendi ja kasutajajuhendi mis peaks tagama suurema sidususe. mis puudutab Solvite poolt välja toodud takistusi, siis me oleme täielikult teadlikud kohapealsetest probleemidest seoses tunnustamise protsessiga, vastavate pädevate astut-, asutuste mittereageerimise kohta ja põhjendamatud otsustest, kadunud dokumentidest ja nii edasi. mõnikord Äh, antakse valeinformatsiooni ka sisserändajatele ja nad on sunnitud äh, osalema valedes menetlustes, kuid solving on osutunud väga tulemuslikuks väga paljude probleemide lahendamisel, kuid mitte solvit üksinda. Äh, nüüd on ähm, kõikides liikmesriikides loodud riiklikud kontaktpunktid, ähm, mille ülesandeks on teavitada kodanikke ja komisjon loodab, et nad tegutsevad aktiivsemalt tulevikus siseturu infosüsteem IMI on samuti olnud vahendiks äh, rohkem kui tuhande kahesaja teabevahetuse äh, kaasaaitamisele. see on kaasa aidanud äh, ka igapäevase halduskoostöö parandamisele liikmesriikide vahel äh, lõpuks vastuseks viimasele küsimusele, komisjon ei ole võimalik hinnata, kas praegusel hetkel on reform vajalik. seda tehakse ekspost hindamise ajal ja komisjon peab kinni pidama direktiivi poolt kehtestatud tähtaegadest ja järgmine komisjon otsustab, kuidas selle teemaga edasi minna. tänan teid. suur tänu, härra Sametski. järgmisena kuulame äh, fraktsioonide nimel sõnavõtjaid, härra Kurt Lehner kaheks minutiks. tere hommikust, president kolleegid, aastal kaks tuhat viis pärast pikki arutelusid ja tööd parlamendis me kiitsime heaks selle direktiivi, see jõustus aastal kaks tuhat seitse, aga me oleme jõudnud aastasse kaks tuhat üheksa ja väga raske on aktsepteerida äh, asjaolu, et see direktiiv ei ole kõikjal üle võetud, arvestades seda, et direktiiv ei olnud päris uus ja tekkinud siiski pretsedente ja seetõttu ma kutsun üles komisjoni survestama liikmesriike, kes pole seda veel üle võtnud. ma kujutan ette, et probleemid on olnud praktilise rakendamise valdkonnas ja seda peaks tulevikus uurima, millest probleemid tekkisid ja kus samuti on äh, juhitud tähelepanu seda et, et kakskümmend protsenti Solvitile esitatud kaebustest äh, käsitles kutsekvalifikatsioonide tunnustamist. see on väga tõsine asi ja seetõttu äh, osutati väga õigesti tähelepanu sellele, kui suur probleemi see tekitab siseturule, kuid lisaks majanduslikule mõjule on õige öelda, et see on elementaarne, mis seotub kodanike vabaduste ja õigustega, kui isik abiellub teise riigi isikuga ja tahab äh, kolida teise liikmesriiki ning seal oma kutsealal tegutseda. see on tõeliseks probleemiks kodanikele, kuid samuti tuleb mõista, et äh, tegemist on keerulise valdkonnaga, on vaja aega, et lepitada omavahel erinevaid kultuure, traditsioone ja kombeid, eriti äh, kvalifikatsioonide ja kutsealade valdkonnas ning oskuste ja pädevuste osas mis tähendab, et kõikide kutsealade lõikes ei ole võimalik niisugust sujavat vastastikust tunnustamist läbi viia, kuid me ei peaks niivõrd keskenduma üksikutele juhtumitele, loomulikult ka neid tuleb käsitleda, kuid me peaksime uurima põhjalikumalt kogu valdkonda ja Solvit peaks mõtlema sellele, kas süsteemis on mingeid puudusi ja neid puudusi oleks võimalik kõrvaldada Äh, ma tahan juhtida tähelepanu, et see teema ei kao kunagi päevakorrast, sest alati tekib uusi äh, kavasid, oskusi, kutsealasid ja seega nii komisjoni kui ka parlamendi jaoks on see jätkuv ülesanne, niisamuti ka liikmesriikide jaoks, kes peavad näitama üle head tahet ja ma kutsun neid üles seda ka tegema. aitäh ja nüüd saab järgmisena sõna proua Gerhard. Teil on sõna pooleteiseks minutiks aitäh, president. võib-olla ta, juhiksin tähelepanu se-, sellele, et on lihtsalt häbiväärne, et kohal ei ole volinikku, kes selle valdkonnaga tegeleb. jutt käib ju su-, suulisest küsimusest Euroopa Komisjonile, minu meelest näidatakse üles lugupidamatust Euroopa Parlamendi vastu ja sellise käitumisega ei tohi leppida. volinik on siiski kohal, aga ta vähemalt nii et, et tegemist oli arusaamatusega igatahes selline käitumine on lubamatu. aga nüüd siis asja juurde. kolleegid, me räägime Euroopa Liidu kodakondsusest ning inimeste liikumisvabadusest Euroopa Liidus, samuti nende õigusest eh, ennast kutsealaselt teostada ükskõik millises riigis nad elavad. ja seetõttu oleme me ka selle õigusakti vastu võtnud just nimelt selleks, et me saaksime kutsealaste kvalifikatsioonide vastastikust tunnustamist edendada. ma arvan, et on häbi, häbiväärne, et liikmesriigid äh, paljudel juhtudel ei ole astunud vajalikke samme selleks, et seda direktiivi üle võtta ja hoolitseda selle eest, et äh, kodanike liitumisvabadust, liikumisvabadus tõesti saab tegelikkuseks. Euroopa Komisjon Äh, peab veel tegema väga palju tööd. on üks asi, millele tahaksin teie tähelepanu juhtida ja sellele on pidevalt tähelepanu juhtinud Euroopa Parlament, nimelt äh, tegemist on siis äh, ettepanekuga, mille tegime meie, nimelt et meil peaks olema Euroopa kutsekvalifikatsioonid või mingi tunnistus, et inimestel oleks mingi dokument, mida nad saaks kasutada, kui nad lähevad ühest riigist teise. on olemas organisatsioone, mis aktiivselt selle asjaga tegelevad, tegemist on olulise teemaga ja tuleb küsida komisjonilt, kas nad on valmis selles osas midagi ette võtma, et sünniks Euroopa kutsekvalifikatsioon. suur aitäh ja nüüd saab sõna härra Buzoi kaheks minutiks aitäh, president. inimeste vaba liikumine on kodanike üks põhiõigusi Euroopa Liidus ja selle hulka kuulub siis ka spetsialistide vaba liikumine, see on oluline siseturu funktsioneerimise seisukohalt, nagu kolleegid seda on juba öelnud. vaatamata sellele, et direktiiv võeti vastu juba kahe tuhande viiendal aastal, eh, need spetsialistid, kes soovivad vabalt ringi liikuda, satuvad endiselt raskustesse. ma olen olnud tunnistajaks paljudele sellistele juhtumitele isiklikult, nendele on juhitud minu tähelepanu nii Rumeenia kui ka Euroopa koda-, teiste Euroopa riikide kodanike poolt. kolleegid siseturukomisjonis äh, tegid minust raportööri solviti võrgustiku küsimuses ning nagu juba öeldud, suur osa nendest äh, probleemidest, millega Solvit peab tegelema, on seotud just probleemidega kutsekvalifikatsioonide vastastikuse tunnustamise süsteemis. me peame selle probleemiga tegelema üksikasjalikult, selleks et välja selgitada, mida me saaksime parandada. samuti on oluline, et meil oleks parem kommunikatsioon kontakt, kontaktpunktide vahel et oleks liikmesriikide vahel vastastikune mõistmine. liikmesriigid peavad mõistma, kuidas teiste liikmesriikide süsteemid toimivad, nii et nad saaksid käituda niivõrd paindlikult kui võimalik, kui nad hakkavad seda direktiivi rakendama. ja samuti tuleb kõrvaldada igasugused halduslikud takistused samuti oleks soovitav, et need liikmesriigid, need viis liikmesriiki, kes ei ole direktiivi ülevõtmist veel lõpule viinud ja kakskümmend kaks liikmesriiki, kes on selle direktiivi üle võtnud, aga ei ole seda teinud äh, piisava põhjalikkusega, peaksid olukorra kiiresti parandama. Äh, vastas, kvalifikatsioonide vastastikune tunnustamine peab olema parem. suur aitäh ja nüüd saab sõna proua Rüüle kaheks minutiks. aitäh, president, ja suur aitäh ka volinikule. ma arvan, et me kõik oleme nõus sellega, et Euroopa kodanikel peab olema vabadus liikuda Euroopas ning töötada oma kutsealal, kus nad soovivad. küsimus on aga selles, miks pärast nelja aastat ei ole seda direktiivi ikka endiselt veel korralikult üle võetud? oleks ju mõistlik, et me, kui meie oma komisjonis valmistame seadusi ette, siis me vaatame ka, miks sellised viivitused aset leiavad tegu ei ole ainukese direktiiviga, mis on põhjustanud probleeme. seetõttu ma arvan, et äh, see on meie jaoks samamoodi häirekell. Äh, on väga palju kaebusi ning äh, Solvit on üle koormatud igasuguste taotlustega. me peame vaatama, miks sellised asjad sünnivad, selleks on mitmeid põhjusi alati on lihtne öelda, et liikmesriigid kõhklevad, nad on protektsionistlikud. jah, see on nii, aga põhjusi võib olla muidki on erinevaid õigusakte ja kuidas äh, äh, erinevates õigussüsteemides Euroopa õigust kohaldada, see on probleem. me peame vaatama, kas direktiiv on saavutanud need eesmärgid, mida ta pidi saavutama või ei suudagi direktiiv juba algusest peale seda teha. Äh, see on teema, millega tuleb teha, tegeleda. selline analüüs on üks kõige olulisemaid aluseid Äh, millega meie komisjon peab tegelema. aga nüüd küsimus komisjonile. ma tahaksin tõesti teada, äh, miks hakatakse selle teemaga tegelema alles nüüd, pärast nelja-viit aastat? Äh, need suunised, mis meile on jõudnud, need oleks pidanud olemas olema juba varem, sest samuti tahaksin ma liituda sellega, mida ütles proua Gebhardt. kuidas on nende kutseala tunnistustega, see oleks oluline samm aitäh ja nüüd annan sõna üheks minut, pooleteiseks minutiks härra Pilanile. suur aitäh, eesistuja, kriisi ajal, selle kriisi ajal, mis hiljuti mõjutas Euroopa Liitu, näitas, kui oluline on meie funktsioneerimine siseturul. me ei lõpeta siseturu ülesehitamist ilma sisse toomata Äh, liikumisvabadust, migratsioonivabadust, vabadust, mis on ju tegelikult selle direktiiviga tagatud, seetõttu on murettekitav, et peale neli aastat direktiivi äh, vastuvõtmist äh, ei kehti see ikka veel neljas liikmesmaas ja ükski liikmesmaadest ei ole oma ülesandi täielikult täitnud kahekümne seitsmendaks oktoobriks kaks tuhat seitse, see oli direktiivi kuupäev. minu küsimus on, kas me ei olnud mitte liiga passiivsed viimase nelja aasta jooksul ja mida täpselt olete teie teinud selleks, et vanemad liikmesmaad võtaksid direktiivi üle õigeaegselt? teine asi, millal avaldate raporti omapoolse hinnanguga, kuidas on direktiivi ülevõtmine läinud ja mis saab olema ühisjärelduste äh, aluseks? selles raportis. aasta lõpus tuleks ära rakendada teenuste direktiiv, tänase pä-, äh, tänasel päeval parlamendis me teame, et mitmed liikmesmaad ei suuda äh, vastu võtta asjaomast seadusandlust vähemalt mitte õigeaegselt. milliseid äh, seoseid näete kahe direktiivi vahel? ja migratsiooni küsimus medõdede puhul, mis on Poolale oluline. direktiiv toob sisse harmoniseerimise, pidades silmas väljaõppe nõudmisi õdedele milliseid konkreetseid samme olete astunud selleks, et aidata medõdedel eh, Ida- ja Kesk-Euroopas eh, seda rakendada, kaasa arvatud Poolast? kuidas te olete õdesid aidanud? suur aitäh ja tahaksin anda sõna Andreas Schwabile kaheks minutiks president Volinik, suur tänu, et tulite siia ja esitasite oma seisukohti, aga ma pean ütlema, et vastavalt eh, institutsioonilistele kokkulepetele komisjoni ja parlamendi vahel kui me arutasime teenuste direktiivi kolm äh, kuud tagasi Brüsselis, vaatasin seda põhjalikult. ja kui asi on nii keeruline, siis komisjon, äh, asjaomane volinik, kompetent volinik, äh, kompetentne volinik peaks kohal olema ja ma tahaksin, et te tõlgendaksite seda üleskutsena komisjonile. minu arvates see on osa teemast, minu arvates on väga oluline mitte ainult formaalselt mõt-, äh, formaalses mõttes, aga kui asi puudutab seda teema sisu, siis on ülimalt oluline poliitilises mõttes. mis puudutab Euroopa Liidu äh, kodanikke, äh, härra Piile, proua Piile viitas just teenuste direktiivile, see saab töötada vaid siis, kui meil on olemas vastastikune kutseala tunnistus äh,, tunnustamine. see on ülioluline. selle teemaga äh, sellest teemast tunnevad kodanikud end abitult, kui nad tunnevad, et ilma vastastikuse tunnustamiseta eh, ei ole neil võimalik eh, eh, liikuda üle piiride ja töötajatel on võima-, tööandjatel on võimalik avaldada survet, makstes neile vähem palka. see on eriti probleem Saksa ja Prantsusmaa vahel, võib-olla vähem äh, nende riikide vahel, mitte ainult piirialal, inimesed tunnevad, et nad on väljapääsmatus olukorras, aga minu meelest on oluline nendest probleemidest ja raskustest üle saada. ma arvan, et see saab olema pidev teema päevakorras. eelmised kõnelejad on ka seda väitnud, aga minu arvates on meie ülesanne ja kohustus viia need, võtta neid kodanike muresid tõsiselt ja seetõttu mulle tundub, et volin-, koos, komisjon peab pöörama sellele tähelepanu, mida see väärib. nii et me saaksime selle teemaga siiski edasi liikuda ja mul oleks hea meel, kui me saaksime sellekohalise mingi kindla seisukoha ka. suur aitäh, härra Schwab, Vernood, poolteist minutit. president, kolleegid, rääkisime juba teenuste direktiivi rakendamisest ja nüüd kutsekvalifikatsioonide teema on võtmeküsimus. liikmesmaad ei ole suutnud täita tähtaegu selle ülevõtmiseks ja kui see direktiiv on tugevaks aluseks selleks, et vastastikku kutsekvalifikatsioone tunnustada, siis mõningate ametialade eripärasid ei ole arvesse võetud. arvesse võtmata teatud öö, äh, tasandeid, eriti kui asi puudutab koole, äh, kõrg, haridus, see saab äh, tõstatada probleeme ainult kodanikele ja kutseala esindajatele. kui asi puudutab meditsiini valdkonda, siis on see ilmselge. võtame näiteks Prantsuse ämmaemandat, kus olukord Prantsusmaal võib olla teistsugune kui teistes riikides. ehk kui inimene tuleb Prantsusmaale, äh, ta on ämmaemand, aga tal ei ole sama kvalifikatsiooni, siis tekivad probleemid, kui asi puudutab näiteks retseptide väljakirjutamist peame seda asja vaatama, sest see on üleolul-, ülimalt oluline töötajate vaba liikumise jaoks, mis on ju tegelikult Euroopa Liidu projekti nurgakiviks. peame hoolitsema selle eest, et me teeme selle asja töötavaks projektiks, parandame, mida iganes vaja on loomulikult on siin keele teema, kvalifikatsioonide harmoniseerimine. ma tahaksin mainida seda, et tervishoiutöötajad äh, tahavad Euroopa Liidu kaarti, mis oleks väga hea patsientidele ja nendele, kes pakuvad tervishoiuteenust. kutsuksin komisjoni üles laiendama seda ka teistele ametitele, hoolitsega, hoolitsemaks seda, et on vastastikune kutsekvalifikatsiooni tunnustamine, mida kodanikud usaldada saavad. suur aitäh, tahaksin nüüd anna, anda sõna proua Barbanovale, poolteist minutit. suur aitäh, härra president, härra volinik, kallid kolleegid, kui me räägime kutsekvalifikatsioonidest, äh, kutsekvalifikatsioonide vastastikusest tunnustamisest ja siseturu funktsioneerimisest, siis peame vaatama praegust olukorda tervishoiusektoris, mis nii direktiivi kui selle rakendamine äh, vajab siin täiendavat haridust. selleks, et direktiiv äh, lõpuks ära rakendada, vajame täiendavaid meetmeid selleks, et vastastikku tunnustada mitte ainult diplomeid, vaid tervishoiutöötaja üldist kvalifikatsiooni samuti. see vajab piisavalt tervishoiutöötaja peab vastama keelenõuetele, kutsekvalifikatsiooni nõuetele ja selle eesmärgiks on tagada turvaline ja kõrgekvaliteediline ravi. meil on vaja selleks võib-olla ühist Euroopa Liidu andmebaasi. vastastikuse tunnustamise süsteem on võtmeküsimus ka selleks, et tagada turvaline tervishoiuteenus. me peame mõtlema, millised oleksid ühised standardid ühiseks äh, standard, standardite hindamiseks patsientide turvalisus, patsientide ravi on ka rahva tervise küsimus, me peame leidma samasugused äh, põhjendused nagu kaupade liikumisele, on olemas ka sätteid selleks, et pakkuda tervishoiuteenuseid, eriti kui uued äh, telekommunikatsioonitehnoloogiad võimaldavad ähm, praktikaid nagu e-arstiabi. me peame, meie ees on vananeva elanikkonna probleem ja see avaldab veel suuremat äh, survet vähenevale tervishoiutöötajate äh, ringile kodanikud vajavad kättesaadavat tervishoiuteenust, äh, mis on õigel ajal kättesaadav ja sam-, äh, samas kõrge kvaliteetne. ma loodan, et Euroopa institutsioonid ja liikmesmaad kaaluvad seda tõsiselt, arvestades seda, et mõned riiklikud tervishoiusüsteemid on praktiliselt ilma pädevate töötajateta ja see loob ülimaid raskusi selleks, et pakkuda ka kõige primaarsemat tervishoiuteenust, aitäh! suur tänu! suur tänu, nüüd tahaksin sõnada, sõna anda härra Hanslikile ähm, kaheks minutiks. suur tänu, mu daamid ja härrad! kui me tahame, et meie kodanikud oleksid mobiilsed siis peavad nad olema kindlad, et kui nad on äh, kvalifikatsiooni saanud, siis ei heideta nende teele mingeid takistusi teistes riikides. meil on niivõrd palju erinevaid äh, reegleid ja takistusi tervel hulgal äh,, terve hulga ametite puhul see on väljakutseks nii Euroopa Liidule kui meie kodanikele, väljakutseks siin on navigeerida selle süsteemi sees. seetõttu selle direktiivi õigeaegne rakendamine on vaid üks selle eh, diskussiooni dimensioonidest, ärgem unustagem, et probleemid tekivad ka siis, kui puudub usaldus liikmesmaades teiste liikmesmaade haridussüsteemi suhtes, ka riigi haldamises, eh, riiklikul tasandil, see peaks olema ka julgem. viimastel aegadel arutasime Euroopa kutsekvalifikatsiooni kaart, kaardi üle, kuid see dokument peaks soodustama inimeste vaba liikumist, mitte olema sellele takistuseks olemata veel üheks takistuseks ühisturu arengule mu daamid ja härrad, kümne päeva pärast langeb teenuste direktiivi rakendamise tähtaeg. Need kaks direktiivi on mõnes aspektis üksteist täiendavad. kvalifikatsioonide direktiivi rakendamine ei ole edukas seetõttu, palun töötage rohkem nende kahe direktiivi äh, kallal, sest meil on vaja neid selleks, et ühisturg äh, tööle hakkaks. suur aitäh, proua. Äh, härra Correia de Campos, üks minut, palun. suur aitäh, härra president. kutsekvalifikatsioonide küsimus toodi ühte seadusandlikku akti, nii nagu me täna teame, eh, siin oli viisteist erinevat direktiivi, mis lõid eh, praktilisi probleeme nende rakendamiseks liikmesmaad, maades. jah, raskused on teada ja komisjon peaks välja tooma need kriitilised punktid, nüüd analüüsima need valdkonnad, kus on eh, kõige suuremad probleemid selle üliolulised ühisturuinstrumendi rakendamisel, protektsionism erinevatel tasanditel on takistuseks mitte ainult selleks, et äh, mitte ainult inimeste vabale liikumisele, vaid ka siseturule, meil on vaja äh, täpsustada, millised on hallid valdkonnad, nii et selle direktiivi rakendamine ohtu ei satuks Euroopa Liit ei pea paluma meil teha asju, mida liikmesmaad teha ei tahaks, kuid see aitab lammutada korporatiivset protektsionismi. see direktiiv peab põhinema kvalifikatsioonide tunnustamisele sol-, Solvit võrgustikus ja Euronestis, nii et meil oleks efektiivne, efektiivsed kontaktpunktid olemas ja me suudaksime seda direktiivi äh, kohandada, ühildada ka teenuste direktiiviga, aitäh. aitäh, härra Kreh, üks minut. aitäh, härra esimees, kõige suurem teema, mis mõjutab selle direktiivi rakendamist, on usalduse puudumine liikmesmaade poolt, huvi puudumine, mis peegeldub selles, kui ebajärjekindlalt liikmesmaad siseturu infosüsteemi näevad üks liikmesmaa ütleb, et tema kasutab süsteemi, aga sagedus sõltub sellest, kui sagedasti nad seda üldse kasutavad. on võimatu informatsioonisüsteemil töötada, kui kõik liikmesmaad ei kasuta seda ühtemoodi. me peame koguma informatsiooni, eh, see peaks olema pidevalt kaasajastatud ja meil peab olema referentspunkt kõikide liikmesmaade jaoks, kus igal liikmesmaal peaks olema võimalus sisestada kogu vajalikku informatsiooni, nii et seda direktiivi üldse rakendada saaks ma tahaksin, et komisjon meile ütleks nüüd, milliseid äh, samme ta on planeerinud selleks, et seda direktiivi rakendada ja kas nad tõesti soovivad promoda ühe, ühisturu kontseptsiooni ja mitte tõlgendada seda, võimaldada tõlgendust nii, nagu igaühel pähe tuleb. proua Stalja, palun enne kui ma oma küsimuse juurde lähen, täna äh, hommikul oleme rääkinud palju Solvitist, viimases IMCO-s mulle rää-, öeldi, et Solviti keskuste finantseerimine on äh, väga vähene, aga on üks intern, kes seda juh-, äh, organisatsiooni juhib ühest liikmesmaast, seda olukorda ei saa ju taluda see peab meile andma väga hea teenuse, selle ülesandeks on aidata äh, professionaale ja kui selline süsteem seab ohtu patsientide tervise kõige äärmuslikumatel juhtudel põhjustades surm, äh, surmasid, kas ei ole mitte meie kohus proaktiivselt ja tõhusalt jagada informatsiooni äh, nii, et tervishoiutöötajate mobiilsust ei kahjustaks patsientide turvalisust. praegune siseturu informatsioonisüsteem võimaldab informatsiooni jagamist, aga ainult siis, kui asjaomane regulaator tohib selle kohta küsimusi esitada, nii et meil peab olema parem infovahetus ametite vahel, kui üksikisik tahab oma pädevust tõestada. aitäh! suur aitäh, proua, läheme nüüd edasi. vaba mikrofoni ehk catch the eye protseduuri juurde, igal kõnelejal on üks minut. ja mul on praegu kuus parlamendiliiget nimekirjas. kui igaüks jääb oma ühe minuti juurde, siis saavad sõna kõik. härra Šavin. aitäh, härra president vastastikusest tunnustamisest on hästi palju räägitud oluliseks teemaks on aru saada, miks see oluline direktiiv on nii raskesti rakenduv. arvan, et vastuseks on see, sest see on keeruline ja komplitseeritud. rakendada seda igapäevaselt operatiivtasandil on kolm peamist takistust. keeleline probleem, seda juba kolleegid mainisid, teiseks, protseduurid on keerulised, kui asi puudutab kas siis äh, kraadi äh, saamist või diploma, äh, diplomi tunnustamist. ja kolmandaks väidan, et all algõpe varieerub suuresti. võib-olla komisjon võiks paluda liikmesmaadel määrata ühe pädeva asutuse, kes vastutaks kutseõppe eest võib-olla nad kõik saaksid kokku saada Euroopa tasandil selleks, et tulla välja Euroopa ähm, sertifikaadi või kutsetunnistusega. ja siis saaks ära lahendada selle heterogeensuse ja oleks palju rohkem ühtsust. aitäh, härra Mark Tobella. president, volinik, kolleegid. Belgia on üks viiest liikmesmaast, mida mainitakse kes ei ole täielikult üle võtnud kutsekvalifikatsioonide vastastikuse tunnustamise direktiivi. Äh, vastavalt minul käesolevale informatsioonile tundub, et amet, reisimisega seotud ametid on need, mis vajavad äh, täiendavat koostööd üheks põhjuseks on see, et direktiivi sisu on üsna komplitseeritud, kuid ma arvan, et siin on olnud ka probleeme. see direktiiv on saanud vaid osaliselt üle võetud, aga minu arvates komisjon peaks nõudma liikmesmaadel, et me saa-, peame soodustama vaba liikumist ja ettevõtete vaba asutamist, mis on loomulikult selle direktiivi peamiseks eesmärgiks. suur aitäh! härra Kelly, järgmine suur aitäh, härra president, kõigepealt tänan äh, härra Smirskile tema hea töö eest, usun, et kõik oleme teemaga nõus, mida täna hommikul oleme kuulnud, mitte ainult ei peaks see kehtima ainult Euroopa Liidu puhul, vaid üle maailma, see on asi, mida arutame ikka ja jälle Kanada delegatsiooniga, see on samm õiges suunas. aga kui me tahame seda utoopilist olukorda, siis peame tagama, et kutsekvalifikatsioonid on võrdse tasemega igal pool Euroopa Liidus ja soovitavalt ka maailmas. see on anekdootlik, mille kohaselt mõnedes äh, riikides, kus äh, tudengid ei ole saanud ähm, äh, ei ole saanud, saavutanud piisavaid tulemusi selleks, et kvalifitseeruda, võivad nad minna teise riiki ja seal ikkagi oma kvalifikatsiooni kätte saada. kõigepealt peame tõestama, et standardid on võrdsed ja siis ei ole probleeme selle, selle põhimõtte levitamisega Euroopas ja lõpuks ka üle maailma, mis tõepoolest tähendaks seda, et professionaalsed töötajad võivad äh, vabalt liikuda. aitäh, härra Kelly ja nüüd sõna veel ühele härra Kellile. loodetavasti ei asi, ei aja see teid liiga segadusse. tulge siin teema juurde. see, et liikmesmaad ei ole suutnud oma asju korda saada, mis puudutab kutsekvalifikatsioonide vastastikust tunnustamist on väga kulukas. liikmesmaad, kes võtavad seda piisavalt äh, tõsiselt, see on tõsine teema. piiriülene kaubandus, mis peaks olema ju ühiselt turul, ei ole kaugeltki mitte seda, mida ta olema peaks. me oleme Euroopa majanduse üles ehita-, majandust üles ehitamas ja peamine osa sellest tähendab ikkagi piiriülest äh, kaubandust ja liikumist rohkem kui kunagi varem. Euroopa Äh, peaks töötama koos selleks, et äh, toota maailma parimaid tooteid. kui me suudaksime eksportida oma teenuseid ja ka seda vastastikuse tunnustamise kaudu teha ei suuda, siis ei suuda me ka iialgi kaubandust parandada. siiamaani pole liikmesmaad suutnud kokku leppida ja see takistab meie Äh, võimet müüa neid teenuseid üle piiride, kuid inimesed, kes äh, sellega seotud on, tegelikult nemad ei saa vabalt liikuda. ja ma olen nõus, äh, olen nõus oma liik-, kolleegidega, et liikmesmaad ei näita piisavalt üles lugupidamist ühise infosüsteemi suhtes ja keegi peaks olema igast liikmesmaast vastutav selle eest. ilma selleta ei õnnestu meil ühisturgu siin kuidagi realiseerida, aitäh! suur aitäh, järgmine kõneleja Ähm, härra Van Nistelrooy. tänan, on üks aspekt, mida ma tahaksin rõhutada meie tänase arutelu käigus. me näeme täna, et äh, on suur defitsiit spetsialiseeritud kutsealade järele, tegelikult on tekkinud ka kauplemine teatud kutsealadega ja see õitseb ja see võib tekitada ohtusid nagu näiteks julgestus ja julgeoleku valdkonnas, kui me mõtleme sellistele suurtele tööstusharudele nagu keemiatööstus, koos teatud kategooriates riiklik järelevalve ei ole piisav ja ma tahaksin küsida volinikult, kas te olete teadlik, kas komisjon on seda asja uurinud ja mida on võimalik muuta selles valdkonnas, see on muutunud suureks probleemiks ja see on ebatavaline nähtus, mille me peaksime kõrvaldama järgmisena härra Zver. härra Zver, tänan, president, kallid kolleegid, me täna käsitleme väga olulist teemat, kutsealade vastastikust tunnustamist Euroopa Liidus tegemist on tähtsa teemaga, kuna kutsekvalifikatsioonid on seotud haridussüsteemidega ja meil on Euroopa Liidus kakskümmend seitse erinevat haridussüsteemi. võib-olla osadele teist meenub, et möödunud aasta märtsikuus me kehtestasime Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku mehhanismi, mis võimaldab haridusministeeri-, haridussüsteeme paremini omavahel võrrelda, kuid probleem selle raamistikuga seisneb selles, et liikmesriigid seda ei rakendanud. seda ei rakendatud kas tervikuna või ei kasutatud vahendina erinevate süsteemide võrdlemisel. ja ma kardan, et tulevikus seisab liikmesriikidel ees tohutu suur ülesanne, kui tekib vajadus selle kvalifikatsiooniraamistiku kohaldamiseks, kuna see on Euroopa institutsioonide poolt heaks kiidetud ja kui seda raamistikku rakendatakse, oleks haridussüsteemide vastastikune võrdlemine palju lihtsam. suur tänu, härra Sver ja viimasena härra Tsametski komisjoni nimel. ma vabandan, president, teie ees ja lugupeetud saadikute eest, et ma oma esimese sõnavõtu ajal püsti ei tõusnud. Äh, see on võib-olla varaste hommikutundide põhjuse ja väheste kogemuste põhjus. ma tahaksin üldiselt vastata mõningale valikküsimustele. kõigepealt tuleks rõhutada, et komisjon on toetanud liikmesriike nende ettevalmistustöös direktiivi ülevõtmisel ja nüüd, kui ülevõtmisperiood on läbi, me oleme äh, ka ette näinud äh, selle ülevõtmise äh, jõustamist, me oleme välja töötanud vastava suunismaterjali ja ka käivitanud siseturu infosüsteemi, mida liikmesriigid üsna aktiivselt kasutavad ja me oleme avaldanud ka halduspraktikat toimimisjuhendi käesoleval aastal juunis. möödunud aastal, aastaid tagasi äh, kaebas äh, komisjon need liikmesriigist, kes polnud ülesannet täitnud äh, Euroopa kohtusse ja selle tulemusena kohus tegi kuus hukkamõistvat otsust ja hiljuti me avaldasime ka punktitabeli, kus me näitasime, kuidas liikmesriigid on seda direktiivi üle võtnud ja seda saavad kasutada nii tarbijad kui ka äriringkonnad. ma tahaksin tänada teid lõpetuseks kõikide küsimuste ja märkustest ja eriti härra Malcolm Harbourit selle väga väärtusliku sõnavõtu eest ja me oleme siiski veendunud, et nüüd lasub ülesanne liikmesriikidel ja komisjon loodab kujundada äh, parimad suhted äh, selle teemavaldkonnas ka parlamendiga. me oleme valmis aktiivselt arutama, kuidas direktiiv tegelikkuses toimib ja kuidas kõige paremini arvestada äh, kiiresti muutuva keskkonnaga tulevastel aastatel. suur tänu aitäh, ma näen, et me oleme jõudnud selle arutelu lõppu ja nüüd läheme siis vastavalt meie päevakorrale edasi järgmise küsimuse juurde, tegemist on suulise küsimusega, mis puudutab ühtekuuluvuspoliitikat pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat ja kõigepealt annaksin sõna küsimuse autorile, proua Hübnerile. Thank you very much, dear chair, commissioner, colleagues. Äh, suur aitäh